Mes chers collègues, monsieur le commissaire, je vous propose de commencer. kolleegid, äh, härra volinik, teen ettepaneku, et alustaksime tänast äh, ühiskoosolekut äh, EKONiga koos Peeter Simoni aseesimehe ja TAKS komisjoniga, sest te olete kõik tutvunud päevakorraga. kui märkusi ei ole selle kohta, siis see on heaks kiidetud. nüüd, mis puudutab esimehe teadaandeid siis ma tahaksin tervitada Gunnar Ökmarki kutsel siin viibivad äh, Rootsi parlamendi poliitilist nõustajat ja nõustajaid, kus nad istuvad, kas saali tagaosas, me tervitame teid ja tervitame teid siin Teil on ka äh, ära toodud äh, keelerežiim. ja tuletaksin meelde, et nagu ikka, meie komisjonis on meie koosolek täna ka avatud publikule ning me ka veebstriimime. ning nüüd annangi sõna esimees Simmonile. Äh, Thank you, Chair. Dear colleagues, replacing um, a... suur tänu, head kolleegid, äh, olen Roberto Gualtieri asendajaks täna siin ja tahaksin EKONi komisjoni äh, nimel öelda äh, tere tulemast volinik Moskovitšile ning suur aitäh, et TAKS kaks nimel korraldasite selle kuulamise. üheteistkümnendal jaanuaril me eelmisel korral kohtusime ning suure tänuga arutelude eest eelmisel täiskogul Äh, täna tahaksime me konkreetselt äh, keskenduda äh, maksude vältimise paketile ja nende elementidele, mis komisjoni poolt kakskümmend kaheksa jaanuaril kahekümne kaheksandal jaanuaril vastu võeti. nagu te teate, siis selle eesmärk on vältida agressiivset maksuplaneerimist ja mul on väga hea meel, et Euroopa Komisjon on arvesse võtnud neid ettepanekuid, mis takse ja EKONi raportites eh, on kahe tuhande viieteistkümnenda aastal eh, ja selle lõpus parlament ette pannud. selleks, et koordineerida ja harmoneerida maksuvaldkonda. Eh, teil on ilmselt ka meeles, et ma rõhutasin, et see pakett on oluline samm sellel teel, aga see ei ole mitte meie teekonna lõpp täna oleme väga huvitatud kuulma seda, mida komisjon plaanib teha äh, jätkumeetmena äh, soovituste põhjal, mille EKON ja ka takse raportid on teinud. Te teate ilmselt, et EKON on nimetanud äh, oma raportöörid kahe õigusliku elemendi suhtes ATA paketi juures Äh, ära Darius Rosati, mm, mis puudutab äh, direktiivi administratiivses koostöös, äh, mis viib sisse automaatset infovahetust ja riigipõhist raporteid hargmaiste ettevõtete ja maksuametite vahel Euroopa Liidu sees ning härra Paillet mille eesmärk on siis tegeleda maksudest kõrvalehoidmise direktiiviga ja PEPS vastase direktiiviga eh, nii-öelda siis Te teate kindlasti ka seda, et EIKONi komisjoni eesmärk on need raportid kokku leppida ja äh, kokku panna niivõrd kiiresti kui võimalik. Äh, loodetavasti EIKONis äh, esimest raportit hääletatakse kahekümne kuuendal aprillil ning täiskogul läheb see esimesel mai sessioonil ja anti-BEPS direktiivi EIKONis kahekümne kolmandal ja neljandal mail ning täiskogul juunil. meid huvitab ka see, kuidas te näete eh, nõukogu eesistujat eh, oma töös, eh, kuidas nad edasi lähevad nende ettepanekutega ning kuidas teile tundub, et ehm, need ettepanekud nõukogus edasi kanduvad ja vett peavad? maksulepingute alane ettepanek täpsemalt ning ka teatis, mis puudutab tõhusat maksustamist. tere tulemast veel kord, volinik, teile sellele koosolekule ja annan teile nüüd kohe sõna, suur tänu! aitäh, lugupeetud komisjonide esimehed, parlamendisaadikud, mul on väga hea meel äh, viibida siin täna teie keskel, me kohtusime viimati jaanuari keskel, siis äh, ma tutvustasin lühidalt äh, oma prioriteete maksustamise valdkonnas aastaks kaks tuhat kuusteist, veebruari alguses me uuesti vahetasime mõtteid täiskogu istungil ja täna nüüd kohtume kaks nädalat hiljem uuesti, et siis veidi detailsemalt kõneleda äh, ette, ettepanekutest. Ehm, mina olen eh, juba eh, kahe päeva jooksul kolm korda parlamendi, Euroopa Parlamendis eh, kõnelenud, loodan, et see ei muutu tüütavaks, aga endastki mõista, minu kohal viibimine siin osutab selgelt sellele, kuivõrd oluline on minu jaoks meie institutsioonide vaheline dialoog ja kasutan siinkohal ka äh, juhust ja tervitan äh, äh, taksodi peadirektoraadi uut direktorit Steven Questi. nagu ma ütlesin juba ka täiskogul teisel veebruaril, see pakett kujutab endast märkimisväärset edasiminekut Äh, maksude maksmisest kõrvalehoidmise vastasesse võitluses ja ma usun tõesti, et äh, sellega me astume äärmiselt olulise sammu edasi, kuna me teame, et see on täiesti lakkamatu võitlus, äh, kuivõrd maksudest kõrvalehoidjad kasutavad ära süsteemi lünki ja nõrku kohti ja meie peame olema seega nutikamad kui nemad. ning see pakett on äh, tõepoolest äh, siiras ambitsioonikas äh, läbimõe-, mõeldud püüe kaalukaussi kallutada täna sooviksin keskenduda äh, täpsemalt kahele teemale, lisaks sellele, mida siis äh, teisel veebruaril äh, juba ütlesin. esiteks veidi üksikasjalikumalt käsitleda ettepaneku teksti, millega te olete saanud juba tutvuda ja veidi täpsemalt ka märkida, mille poolest see, kuidas selles paketis on arvesse võetud äh, täna kohal viibiva kahe komisjoni soovitusi. kõigepealt eh, teie eh, soovitustele vastamisest. meil on sama eh, ambitsioon teil siin ja minul, nimelt teha lõpp sellele ebaõiglasele ja šokeerivale olukorrale, kus suured teatavad ettevõtted kasutavad ära maksusüsteemi nõrku kohti, et mitte makse maksta ja seega äh, äh, peavad äh, sellest maksude kõrvale, selle maksude kõrvalehoidmise kulu enda katta võtma maksumaksjad ja ausad, ausad maksevõtjad ja ausad ettevõtted. ja samas ka riigi rahandus kannatab selle all märkimisväärselt ning need summad, millest me siin kõneleme, on seitsmekümne miljardi ringis aastas ja nimelt äh, see ettepanek äh, rajaneb neljal sambal, esiteks äh, tõhus äh, ettevõtete maksustamine, teiseks kvalitatiivne hüpe läbipaistva maksustamise suunas, edasi võrdne ja tervetel alustel rajanev maksukonkurents ja viimaks siis Euroopa Liidu sise- ja välismõõtme äh, sobiv äh, liigendus. esimese sambaga äh, püütakse tagada ettevõtete tõhus maksustamine Euroopa Liidus. mida see siis tähendas? tähendab seda, et ettevõte peab maksma oma maksud seal, kus ta oma kasumi teenib. tundub jah, et ma justkui Äh, siin tungiks sisse lahtisest uksest, aga tegelikult see nõnda ei ole, sest see uks on päris kinni hetkel veel ja, ja, ja ehkki see tundub äh, täiesti elementaarne, ei ole see praegusel hetkel äh, sugugi nõnda. teiseks, kuidas siis teha? nimelt direktiivis on ette nähtud äh, meetmed, äh, millega siis võideldakse äh, kuritarvitavate skeemide vastu, mida ettevõtted kõige sagedamini maksude kõrvalehoid-, maksudest kõrvalehoidmiseks kasutavad ja põhiliselt siis me oleme siin arvesse võtnud kolme skeemi, esiteks nii-öelda hübriidüksused äh, või äh, instrumendid, mis on iseenesest keerulised, aga põhimõtteliselt kasutatakse siin ära maksuerisusi kahe või rohkema riigi vahel, teiseks äh, kontrollitavad välismaised äriühingud ja kolmandaks, äh, vara kasumi ülekandmine äh, riikidest välja, siis millega on võimalik äh, hoida kõrvale kasumi maksustamisest antud liikmesriikides. ja ma meenutan ka siinkohal, et sellega me oleme arvesse võtnud teie komisjonide resolutsioonide soovitusi Äh, paketis on ette nähtud ka soovitus võitlemaks maksulepingute kuritarvituste vastu ja liikmesriikidele äh, soovitatakse sellega, mm, et kaitsta end paremini nii-öelda soodsama maksukorra mm, äh, et leida siis soodsama maksu korra otsijate tõkestamiseks võimalusi, et panna siis paika OECD poolt pakutud ettevõtte määratlus ja ka üldisemad kuritarvituste vastased klauslid. ja siin on, te sooviksite kindlasti, et need oleksid Mm, siduvad meetmed, kuid me ei saa siin ka äh, äh, õigusest kaugemale minna, nimelt äh, siin on tegemist kahepoolsete maksulepingute, mistõttu, lepingutega, mistõttu kuivõrd on tegemist Äh, riikide suveräänsuse küsimusega, siis on tegemist siin meil soovituse ja mitte direktiiviga. aga pärast seda loomulikult on võimalik äh, avaldada poliitilist äh, survet ja te, teie oskate seda ka väga hästi teha ja, ja seejärel on ka liikmesriikide kord tegutseda. ja ECOFIN-i toimunud arutelud olid väga positiivsed, kuid mõned liikmesriigid siiski rõhutasid seda, et kõigepealt peaksime hakkama Pepsi rakendama, aga ma ütlesin, et ei, meie peame kaugemale minema, meil on Euroopa Liit, meil on ühisturg, meil on oma kokkulepped ja kui me nõnda ei tee, siis lihtsalt see tempo raugeb, nii et me peaksime läht-, lähtuma sellest üldisemast paketist ja see on ka kooskõlas teie soovitustega. järgmine punkt on siis siis ähm, maksualane läbipaistvus ja direktiiviga, mis äh, käsitleb riigipõhist äh, aruandlust. Äh, me tegelikult liigume tõelise revolutsiooni suunas läbipaistvuse valdkonnas. Te olete ka tuttavad selle direktiivi põhiliste punktidega, selles on arvesse võetud OSCD vastavaid soovitusi ja seega on sellega ette nähtud liikmesriikide vahel teatava info automaatne vahetus. ma tean, et mõned teie hulgas sooviksid veelgi kaugemale minna ja ehm, muuta avalikult kättesaadavaks hargmaiste ettevõtete deklaratsioonid riikide kaupa. ja ma olen seda öelnud eh, siin teie ees, olen seda öelnud täiskogu istungil, see on ka minu soov. komisjon teeb vastava ettepaneku kaheteistkümnendal aprillil Äh, viib äh, eelnevalt läbi äh, mõjuhinnangu ning sellest lähtuvalt tulebki siis ettepanek andmete avalikustamise kohta ja selles me võtame arvesse avalikke konsultatsioone ja mõju-uuringut. Te teate, millest see võrrand koosneb, nimelt tuleb leida tasakaal võimalikult äh, Mm, suure läbipaistvuse ning äh, teisalt meie ettevõtete konkurentsivõime vahel, mis äh, toob endaga kaasa teatavaid äh, piiranguid. arutelud on käimas, aga igal juhul me liigume siin edasi kahes etapis, tuleb arvesse võtta ka õiguskindlust, lähtuma sellest, mida OSCD pakub ja nagu öeldud, ma loodan ka väga Euroopa Parlamendi raportile, mis meid selles osas aitab. kolmandaks äh, püüame äh, luua äh, õiglase maksualase konkurentsi olukorra VKE-de ja hargmaiste ettevõtete jaoks Euroopa Liidus. nimelt me peame piirama teatud suurte ettevõtete võimalusi maksudest kõrvale hoiduda kuna just äh, VKE-d teatavasti kannatavad kõige enam selle agressiivse maksuplaneerimise all ja on äh, hinnatud äh, umbes kolmekümnele protsendile nende erinevat maksukoormust sellest olukorrast tulenevalt ning see ei ole aktsepteeritav ja seega ähm, komisjoni Äh, ettepanekud äh, püüavad siis, äh, püütakse siis arvesse võtta nendes ettepanekutes erinevaid agressiivseid skeeme, mida armasad ettevõtted kasutavad see pakett võimaldab ka äh, luua võrdsema äh, konkurentsiolukorra maksuasjanduses liikmesriikide vahel, kaitstes nende maksubaasi. mõned liikmesriigid on juba võtnud arvesse selle probleemi ulatust ja vastavaid sätteid ka hakanud äh, rakendama, et kahjuks see kõikjal ei ole veel nõnda toimunud, mistõttu on ka olukord hetkel veel küllaltki ebavõrdne ja ebaõiglane. kuid me peame siin Äh, siiski vahet tegema kahel, äh, kahel asjal. ühelt poolt äh, konkurentsile, teiseks koostöö, nii-öelda koostöövaenulikul mängul. nii et meie tahame tõesti võtta arvesse seda võrdsuse põhimõtet ja viimaks äh, me arendame tõelist Euroopa Liidu välisstrateegiat selles valdkonnas, me peame tõesti pro globaalsele probleemile leidma globaalse vastuse, meil on tarvis ühtset ähm, lähenemist Euroopa äh, tasandil äh, väljastpoolt tulevate riskide mõttes ja seega me püüame ka soodustada tõhusamat koostööd Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste partnerite vahel ja me ei kõhkle ka karmimalt äh, ka, karmimalt äh, äh, lähenemast riikidele, kes käituvad nii-öelda ebaõiglaselt ja seega on ka ettepanek luua vastav nimekiri kolmandatest riikidest, kes ei tee koostööd maksu küsimustes ja see rajaneks äh, objektiivsetel ja õiglastel kriteeriumitel, mis on siis liikmesriikide poolt äh, paika pandud äh, ja ka dialoogil nende asjaomaste riikidega. nüüd sooviksin tagasi tulla teema juurde, millest oli ka viimati arutelude käigus põhjalikumalt juttu Äh, nimelt äh, Euroopa Liidu mm, konkurentsivõime ja atraktiivsuse äh, küsimus, need kaks asja ei ole sugugi Äh, vastuolus äh, paketis sisalduvate ettepanekutega. esiteks on võimalus nüüd äh, panna paika koordineeritud lähenemine maksudest kõrvalehoidmise probleemiga seoses. me ei sooviks, me ei soovi killustatud reegleid riikide tasemel, mis kahjustaksid ühtset turgu, kuid me ei ta-, me ei tohiks siin unustada, et Euroopa Liit ei ole sugugi üksi oma võitluses. rohkem kui sada riiki on võtnud kohustuse, et nad rakendavad OSCD soovitusi, mis võeti vastu G kahekümne kohtumisel ja teevad seda kiiresti. seega on tõesti tegemist sellise ülemaailmse liikumisega agressiivse maksuplaneerimise vastu ja meie peame ka omakorda nüüd valima, kas me soovime jääda kõrvaltvaatajaks või soovime selles aktiivselt osaleda ja, ja ka teed näidata nüüd äh, paar sõna veel selle kohta, mis toimub nõukogus. Äh, nende algatustega äh, seotult on juba alustatud tehniliste aruteludega, nagu te teate e. ECOFINis möödunud reedel toimusid mõttevahetused, mis puudutasid ettevõtmete sisu ja ka ajakava ja eesistujal on väga ambitsioonikas äh, programm, äh, nad soovivad asjaga väga kiiresti edasi minna ja ma ka julgustan ja toetan vastavat ministrit selles valdkonnas igati. sooviksin äh, ka juhtida teie tähelepanu ohule, mis võib kaasneda, kui me selle paketi nii-öelda lahti harutame ja näiteks võtame vastu ainult Pepsiga seonduvad elemendid. sellega me ei võidaks eriti midagi võrreldes praeguse olukorda. komisjoni jaoks on sõnum selge. Pepsi äh, lepingu, kokkulepete mm, ülevõtmine on minimaalne äh, vajadus. me peame võtma vastu kogu selle paketi, et äh, võidelda tõhusalt maksudest kõrvalehoidmise vastu ühisturul. igal juhul me loodame parlamendi toetusele lähikuudel, et äh, seda äh, poliitilist, äh, poliitilise impulsiga seda liikumist toetada. Euroopa Parlament, eriti takse ja Econi komisjonide liikmed on andnud, on pakkunud väga väärtuslikke, väärtuslikku tuge ettepanekute ettevalmistamisel ja mm, möödunud aastal vastu võetud raportites eh, et välja pakutud eh, meetmed näitavad ka, et meie institutsioonid on eh, ühel nõul äh, Äh, vajaduse osas, mis puudutab siis konkreetsete meetmete vastuvõtmist. ma tean, et äh, te äh, sooviksite mm, täpsemat infot selle kohta, mm, kuidas võetakse arvesse teie soovitusi takse ja EGONi komisjonide poolt Te teate, et neid oli, oli mitukümmend ja mul ei ole võimalik siin praegu neid kõiki üksikasjalikult äh, käsitleda, kuid äh, tahaksin siiski märkida, et komisjon on praegu äh, ähm, vormistamas oma ühtset vastust takse ja EKONi resolutsioonidele, me võtame seda väga tõsiselt ja loodame, et äh, üsna peatselt äh, saame ka selle teema juurde üksikasjalikumalt tagasi tulla ja minu pühendumus koostööle parlamendiga väljendub äh, nii selles kui ka muudes äh, küsimustes ja siinkohal tahaksin rõhutada ka ligipääsu dokumentidele. ütleksin, et äh, komisjon on, äh, komisjoni lähenemine on olnud enneolematult läbipaistvust esiplaanile seadev ja Äh, alates üheksakümnendatest äh, aastatest, äh, kui, kui meil on olemas käitumisjuhis, ei ole, ei ole juhtunud nõnda, et komisjon annab, pakub teile ligipääsu kõigile dokumentidele ja pärast president Junckeri teadaandeid saadeti veel eile teile Äh, dokumente ja niipea, kui meil on parlamendi vastus olemas äh, äh, dokumentide konsulteerimise üksikasjade kohta, saame teiega jagada ka käitumisjuhist aru, aruandeid, nagu te soovisite. Need olid siis lühidalt paar sõna sissejuhatuseks sellel teemal, meie arutelu äh, Äh, avamiseks ja olen igati teie käsutustes, käsutuses, et ähm, tutvustada neid valikuid, äh, mis me tegime nende, selle paketi äh, ettepaneku juures, tänan! aitäh selle väga põhjaliku ülevaate eest ja ma tahaksin samuti tänada teid selle väga hea koosoleku, koostöö eest, vabandust, meie kahe komisjoni ning Euroopa Komisjoni vahel, teie enda ja teie teenistustega ning ka volinik Vesta Keriga ja tema teenistustega. nüüd see viimane punkt, mida te mainisite ja milleks on dokumentide edastamine, siis ma tahaksin teid tänada siinkohal ka selle eest, et te olete läbi viinud läbirääkimisi ja aidanud kaasa arvamuste vahetes, vahetusele nüüd me jõudsimegi äh, selle tulemuseni, mida me tahtsime, nimelt et lahendatakse ära juriidilised praktilised äh, probleemid. sellest täna siin ei räägi, aga järgmisel nädalal taksi äh, koordinaatorite koosolekul ja järgmisel taksi koosolekul me tagame selle, et siis need küsimused lahendatakse meile sobival viisil. aitäh veel kord ja nüüd läheme edasi küsimuste ja vastuste vooru juurde kõneaega on viis minutit Rahvapartei nimel Pavlo Salva, palun. suur aitäh. lugupeetud volinik, aitäh. aitäh, et tulite siia ja ma saan ainult nõustuda teiega, meil on ühised eesmärgid ja sellest tulenevalt tahaksin tänada teid nende uute meetmete eest, mida te tutvustasite väga paljud algatused ja tulevad ja ettepanekud tulevad just siit komisjonist. komisjon on teinud koostööd ka teiega, nagu ka meie esimees ütles, ning palju meie ettepanekutest leiab kajastamist ka teie ettepanekus. ma olen nõus teiega, see küsimus peab olema absoluutseks prioriteediks. ma olen alati arvanud, et need kahetsusväärsed sündmused, mis aset leidsid, on võimaluseks meile luua õiglasem äh, maksusüsteem äh, euroalal. me ei saa lubada, et taolises kontekstis äh, liikmesriikidel läheks kaduma miljardeid eurosid, mida saaks kasutada haridus- või tervishoiusüsteemis ja millega saaks hoogustada majanduskasvu ning luua töökohti. siinkohal on ka nõukogul väga palju ütelda, aga mina tahaksin teha kaks ettepanekut. Te küll andsite mõningast aimu sellest, aga ma tahaksin veelgi täpsemalt teada, mil määral nõukogu saaks toetada seda, mida mina ütlesin, ehk siis õiglase maksusüsteem, millised võiksid olla siin nõukogu ambitsioonid. ja teiseks, teine puudutab rahvusvahelist koostööd, muidugi mõista äh, see ettepanek äh, peab kandma võimalikult palju vilju, aga selleks on vaja rahvusvahelist koostööd. Teie meelest, kas Ameerika Ühendriikide võimud on valmis äh, töötama sellise maksusüsteemi nimel või mitte, kas teisel pool Atlandi ookeanit on ka tahet edasi liikuda? hästi, kõigepealt nõukogu kohta. jällegi tulen ECOFIN-i eelmise reede arutelude juurde. viimased viisteist kuud on suhted nõukogus head ja see võimaldas rekordajaga heaks kiita maksu tollest eelotsuste ettepanekul. ja õhkkond on positiivne, kõik on meiega pardal, kõigil on tahet, poliitilist tahet ja jällegi tervitaksin eh, Hollandi eesistujat, kelle jaoks tegemist on eh, prioriteediga, kes soovib kiirelt edasi liikuda, nii et see on hea, aga samas tahaksin ka häirekella natuke lüüa. juba kaks korda olen seda tegelikult maininud Äh, tundub, et see ettepanek on igati mõistlik, alustagem Pepsiga ja siis äh, lähme Axisega edasi. aga sellega võib äh, juhtuda niimoodi, et meil ei olegi üldist lähenemist ning tekivad teatud lüngad ühisturul. tegelikult on tegemist selliste väikeste muudatustega, mis võivad aga osutuda palju kahjulikemaks, kui esmapilgul paistab ühest küljest liikmesriikidel on vaja, et komisjon näitaks üles meelekindlust ja meil on vaja ka koostööd parlamendi sõbralike komisjonidega, et edasi liikuda kiire täieliku lahenduseni. see valdkond, äh, sellega on nii palju vaeva nähtud nii G20-s, OECD-s kui ka meil äh, ja siin on kõik ühel nõul, nii et ma ei usu, et küsimused kuidagi mm, toppama jääksid nüüd rahvusvahelise koostöö kohta Ameerika Ühendriikidega. jah, ma mõistan, et võib-olla, et siin ei ole jäänud märkamata teatud kirjad Ameerika Ühendriikidest, aga nemad on tegelikult ka läbi FATCA olnud äh, kogu protsessi algatajateks. Nemad äh, esmalt käivitasid Pepsi Osborne, Grilli, Shaule ja, ja teised. ja G kahekümne, G kakskümmend jätkab oma töödega muidugi. järgmisel nädalal tulevad nad kokku Shanghais, võib-olla seal arutame muudki, aga ka seda teemat kindlasti, nii et jah, ma arvan, et rahvusvaheline koostöö Ameerika Ühendriikidega eelkõige, kuid samuti kõigi teiste G kahekümne riikidega on esmatähtis ja selline läbipaistvuse poole suundumine kindlasti jätkub. suur aitäh! ma paluksin, et kell pandaks jälle käima, sellepärast et äh, see kell meil on olemas ja kõnelejatel on vaja teada, palju neil veel aega on ja ka meie külalisel. Äh, ka külaline annab sellest märku. sotsialistide demokraatide nimel Elisa Ferreira Ehm, suur tänu teile, volinik, suur aitäh, et tulite jälle taas kord meie ette ja suur aitäh selle tugeva töö ja panustamise eest eh, nende probleemide lahendamisse. tegemist on kahe komisjoni ühiskoosolekuga, eh, eraldi maksualane komisjon ning majandus- eh, ja rahanduskomisjon ja teie teate, volinik, et äh, hoolimata sellest, äh, mis minevikus äh, toimus, siis eelarvealane koordineerimine ja maksustamine on ähm, meie huviorbiidis. seetõttu küsimused teile. mõne nädala pärast teete te riigipõhised soovitused ja need soovitused väga tihti puudutavad ka siseriiklikke maksuküsimusi. aga samas on võimalus ka, et Euroopa poolaastas vaadatakse praktikaid, mis moonutavad konkurentsi. ja seda on võimalik teha Euroopa poolaasta raamistikus. edasi jällegi Euroopa poolaasta raames on vaja vaadata makromajanduslikke eh, tasakaalutusi, meil on vaja investeeringuvooge eh, äh, Eh, võrrelda IMF-i ja OECD infoga ning eh, siis on meil võimalik eh, täpselt vaadata, kus need moonutavad praktikad täpselt on, millistes liikmesriikides. niisiis, kas teil on plaanis integreerida oma lähenemisse ka see element? siis, kui te teete ettepanekuid et Eh, riikidel kärpeid ellu viia. Eh, kas te pöördute ka eh, maksuametite poole ning loodetavasti see konstruktiivne lähenemine ei lahjenda teie ettepanekuid, aga lõikes sada seitsekümmend kaks teeme me ettepaneku, et komisjon saab kasutada artiklit sada kuusteist, kui vajalik, nii et äh, ühehäälsuse põhimõtte äh, protsess äh, aluslepingutes on ju kajastatud, seda tahtsingi teada. Euh, jah, riigipõhised soovitused sellisel juhul küll, ma olen nõus, et maksude küsimus ja muuhulgas ka ühe või teise majandussüsteemi haavatuse võt- äh,, agressiivse äh, maksu planeerimise osas on muidugi miski, millele tuleb tähelepanu pöörata ning äh, praegu küll on liiga vara, et sellest detailselt rääkida, aga me järgmisel nädalal kolleegiumi koosolekul käsitleme seda küsimust, samuti räägime makromajanduslikest tasakaalutustest. ja ma usun, et äh, tõesti sellesse küsimusse suhtutakse väga tõsiselt ja pööratakse sama suurt tähelepanu sellele kui ka üleliigsele defitsiidile, ülemäärasele defitsiidile. sellepärast, et meil on vaja leida sellist raamistikku, mis võimaldaks euroalal äh, jooksukonto ülejäägi kontrolli all hoida ja ka investeeringuid äh, tuua siia. nüüd, mis puudutab artiklit sada kuusteist, seda ei ole kunagi kasutatud muidugi komisjon on valmis kõiki võimalusi kaaluma, aga põhimõtteliselt me leiame siiski, et maksudes tuleks otsused langetada ühehäälselt, see võib küll olla keerukas ja vahel äh, ilmselgeks piduriks, aga siin selles küsimuses ma olen küll optimistlik. seda pinda, pinnast on nii kõvasti ette valmistatud, avalikkus on seda niivõrd kõvasti soovinud meie igastahes plaanime oma argumentidega väga selgelt välja tulla ja need, kes toovad välja mm, tehnilisi vastuväiteid, nemad, äh, me näitame, me tõestame, et nemad tegelikult oma märkustega aitavad kaasa pettusele. praegu nii kaugel me muidugi veel ei ole, aga kui on vaja häält tõsta, siis kindlasti seda teen ja loodetavasti saan ka teile loota mis puudutab äh, avalike kulutuste vähendamist ning äh, silmaksude küsimust, jah, soovitustes võib-olla me riikidepõhiselt arvestame sellega, sest need on põhimõtteliselt ju riikidepõhised. Äh, suur aitäh, nüüd on ka kell käima läinud. Ashley Fox. Thank you, president. suur tänu, esimees ja suur aitäh, volinik teile. minu fraktsioon tunnustab neid teie ettepanekutest, mille eesmärk on rakendada rahvusvahelist äh, OECD lepingut, mis äh, on siis äh, PET leping. Need soovitused tehti eelmise aasta oktoobris ja need on vaja tuua nüüd rahvusriikide tasandile ning ma olen nõus, et Euroopa Liidul on roll mängida, tagamaks äh, nende soovituste rakendamine äh, ühtselt kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. aga mulle valmistab muret see, et teie pakett läheb tegelikult OECD BEPS suunistest kaugemale. ja ma tahaksin küsida, miks näiteks olete te äh, teinud äh, siin ümberlülitusklausli ning väljumismaksu. mitte kumbki nendest ei ole OECD ettepanek olnud mõlemad meetmed takistavad kapitali liikumist Euroopa Liidus ning kas see ei takistaks äh, ühisturu toimimist, kaasa see küll ei aita. teiseks, teie ettepanek äh, hübriidide osas on äh, väga teistsugune kui see, mida on OECD pakkunud ning teie ettepanek on tagasihoidlikum, miks, mikspärast ei rakendu see kõikidele kolmandate riikidega kokkulepetele, olgugi et OECD-l on selge tahe rahvusvaheliselt kõiki asju sama standardiga teha. minu arust on enneaegne siin äh, äh, järeldada äh, intresside osas midagi, sellepärast et OECD ei ole oma soovituste osas veel lõplikku sõna öelnud. jällegi, kuna rahvusvaheline Äh, ühtsus on väga oluline, mikspärast te tahate ennetada OECD äh, soovitust, mida ülejäänud äh, maailm ehk võtab vastu. kas see ei tekitaks Euroopa Liidule konkurentsipiiratuse ning konkurentsivõime väheneks võrreldes kolmandate riikidega, kui OECD kokkulepe rakendub? ja edasi, kas te ei arva, et meil oleks vaja globaalset ühtset tegutsemist selle teemaga silmitsi seismisel ja kui vastus on jah, siis mikspärast te ignoreerite OECD äh, soovitusi teatud juhtudel, aga teistel juhtudel lähete jälle kaugemale või kas see kuidagi äkki teenib äh, poliitilist äh, kasu teile endale, et rohkem Euroopat ükskõik millises küsimuses? aitäh ja palun, härra volinik. Euh, euh, euh, jah, selles viimases küsimuses võin väga selgelt vastata, meil ei ole mingit poliitilist agendat, mis oleks komisjoni enda oma või mis oleks ühe või teise voliniku äh, plaaniks. meie töö aluseks on OECD töö, G kakskümmend ka toetab seda, Antalyas äh, andis oma toetuse, aga Peipsi äh, ka edasiliikumine ainuüksi ei ole piisav ja te teate väga hästi, miks, sellepärast et meil on siseturg ja kuna tegemist on siseturuga ja meil on siin oma määrus ja ka kohtupraktika, see võib endaga kaasa tuua selle, et tekivad lisavõimalused petmiseks, millega tuleb tegeleda ja seda ka väljaspool Pepsi. see on ka põhjuseks, miks me lähemegi kaugemale. see ongi selle ümberlõidusklausli mõte, see vastab Euroopa spetsiifikale, sellepärast et see võimaldab liikmesriikidel äh, Äh, lisaväärtuse puhul dividendidel teatud äh, keelduda, äh, kui tegemist on väga madalalt maksustatud dividendidega algselt. tegemist on siis hea juhtimistavadega maksuküsimustes rahvusvahelisel tasandil hübriidsätted äh,, Äh, siinkohal äh, on meil olemas kohtupraktika, me pidime sellega arvestama. mida ma tahan ütelda, see tähendab seda, et kui me piirdume Pepsiga ja kui me ei arvesta sellega, et tegelikult on Euroopa integreeritum kui ülejäänud äh, maailm, see tähendab seda, et me jätame võimalusi hargmaistele ettevõtetele, kes soovivad petta, seda ka teha. meie ainsaks sooviks on need lüngad täita ja see on ka põhjuseks, miks ma nagu ütlesin, Pepsa üksinda võib küll tunduda hea mõte, aga tegelikult sellest ei piisa. härra volinik, kõnelejad katkestatakse. kas on võimalik, et te saaksite kommenteerida seda, miks hübriidide puhul ettepanek on tagasihoidlikum kui OECD oma? Te küll selgitasite, miks te tahate minna kaugemale, aga mi-, te ei vastanud minu küsimusele siiski arvan, et vastasin, me peame arvestama sellega, mis äh, Euroopa Kohus on otsustanud neis küsimustes ja me peame oma ettepanekud kohandama äh, olemasolevale kohtupraktikale, niisama lihtne see ongi. ja jällegi, me peame küll rakendama äh, kõiki pepse, aga kui me tahame tõhusad olla, siis me peame minema kaugemale. suur aitäh, härra volinik Alde nimel. Koora, palun. suur tänu, esimees. suur tänu, härra Moskovitši, et olete tulnud meie jõuda täna siin. meie fraktsioon on ka päri teie paketiga, tunnustame seda ja yeah me oleme nõus teiega, et läbipaistvus on meie kõige olulisem relv. aga nagu Strasbourgis öeldud, heade asjade tegemisest ei piisa, neid tuleb ka hästi teha. ja seetõttu mõned küsimused minu poolt. komisjoni pakett sellisel kujul võiks äh, vaidlusi tekitada ja õiguslikku ebaselgust, äh, sellepärast et mõningad kontseptsioonid ei ole hästi defineeritud, näiteks äh, üldine Äh, KAR-reegel, selle põhjal äh, saavad äh, maksuametid jätta kõrvale ettevõtete tegevused juhul, kui maksudest kõrvalehoidmine ei ole eesmärk, vaid see erand rakendub siis, kui nende eesmärk on valiidsetel majanduslikel põhjustel eh, paremat eh, süsteemi luua endale soodsamatel majandustingimustel. tahaksin küsida, kuidas te seda definitsiooni probleemi lahendada plaanite, praegu jääb asi liiga häguseks. Eh, üleilmses kontekstis lisaks sellele, mis minu Rahvapartei kolleeg juba ütleb, siis Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium on äh, saatnud äh, kirja äh, Anti Pepsi küsimuses Euroopa Komisjonile. meie tahaksime teada, mis on konkreetne vastus teie poolt sellele kirjale. ja lõpetuseks, teie ettepanek ei võta mingisuguseid siirdeklausleid, et ettevõtted jõuaksid uute reeglitega harjuda. kas te olete harjunud, arvestanud sellega ja kas on piisav aeg selleks, et ettevõtted saaksid kohanduda uute ettepanekutega? aitäh, härra volinik. alustan sellest kirjast, mis äh, puudutas äh, Jack Luge'd äh, ehk siis Ameerika Ühendriikide rahandusministrit. Nende Ameerika Ühendriikide pühendumus maksudest kõrvalehoidmise suhtes on samuti suur, nagu ka Euroopa Liidus ükskõik äh, milline ettevõte, kus ta on registreeritud, äh, kui ta teenib tulu äh, liikmesriigis, siis tuleb maksu maksta selles liikmesriigis. maksusoodustusi ei saa anda konkreetsetele ettevõtetele, selliseid soodustusi, mis ei ole ligipääsetavad teistele. Äh, sellised soodustused ei ühti Euroopa Liidu äh, reeglitega ja liikmesriigid äh, peavad kompenseerima mm, selle mm, raha hulga, mis maksudeks oleks pidanud makstama ettevõtte poolt. tavaline menetlus. president Juncker vastab ilmselt sellele küsimusele, aga Euroopa Liidu õigus kehtib igasuguste eranditega ta kõikidele ettevõtetele, kes Euroopa Liidus tegutsevad, mingisuguseid erandeid USA ettevõtetele ei ole, oleme USA ametivõimudega selles küsimuses tugevas ähm, koostöös ja ühenduses, oleme ühendust võtnud nendega juba mitmetel juhtudel ning äh, tahame äh, ka omad selgitused anda. Äh, kuigi riigiabi ei ole Äh, minu äh, pädevus olev küsimus, siis sellest on juttu olnud ja järgmisel nädalal G kahekümne kohtumisel Shanghais äh, arutelu kohaselt leiab. mis puudutab kuritarvituse vastast klauslit, siis makstes kõrvalsule võtmise direktiivis võimaldab see lahendada kuritarvitusjuhtumeid, kui midagi muud meil ei ole, see on selline turvavõrgustik ja me leiame, et kuritarvituste vastased klauslid on oluliseks täienduseks spetsiifilistele meetmetele ja sellised üldised meetmed võimaldavad siis kunstlikke maksuolukordi lahendada, äh, mida me praegu ei suuda lahendada. tegemist on väga spetsiifilise olukorraga ja kohus on samuti korduvalt oma arvamust avaldanud, meil on kohtupraktika olemas ja seda me kohaldame praegu juba ka ema ja tütarettevõtete direktiivi puhul ning nüüd lõpetuseks. kas äh, meie järgime samasuguseid reegleid nagu OECD või OECD liikmesriigid peavad kuidagi teisiti äh, toimima? meie ettepaneku loogika järgi on juba teisedki äh, riigid tegutsemas ja meie oleme täielikult ka Pepsiga kooskõlas ja suur aitäh teile üldiselt selle toetuse eest teie fraktsiooni poolt meie tööle. aitäh, härra volinik. nüüd, mis puudutab Ameerika reageeringut, siis äh, Ameerika Ühendriigid mõistavad halvasti meie konkurentsi ning sanktsioonide süsteemi, sellepärast et neil ei ole mitte midagi sarnast riigiabi kohta. ja nende kaubanduskomisjonil ei ole ka samu äh, pädevusi nüüd, mis puudutab meie TAKS komisjoni, siis mai alguses me läheme Ameerika Ühendriikidesse ja kohtume seal äh, rahanduskomisjonist, äh, esindajate kohast ja senatist äh, kolleegidega ja siis vaatame, mis nad meile vastavad, aga me tahame, et korraldatakse teatud rahvusvaheliste ettevõtetega Ameerika Ühendriikidest ja Euroopast kuulamisi kui eelmise aasta lõpus äh, sellised kuulamised toimusid, siis äh, me nägime tegelikult, et ettevõtete juhid, kui nad esindajate koja ees Capitol Hillil äh, küsimustele vastasid ja kui nad vastasid samadele küsimustele siin Euroopa Parlamendis, vastasid täiesti erinevalt. võib-olla ühiste kuulamiste korraldamine võimaldaks siis selget pilti saada nüüd aga annan sõna kuuele Miguel Pieges. Então, tinha um conjunto de questões mais ou menos äh, mul on mitmed konkreetsed küsimused. esiteks puudutab minu esimene küsimus äh, riigipõhist aruandlust. Te rääkisite siin seitsmesaja viiekümnest miljonist eurost, mis on olnud äh, ettevõtete käibeks. Äh, nende puhul on äh, raporteerimine vajalik, see jätaks kaheksakümmend protsenti või isegi rohkem ettevõtteid välja aruandluskohustusest kas te ei mõtle madalama lävendi peale tulevikus niimoodi, et enamik ettevõtteid ei saaks sellest kohustusest kõrvale põigelda. teiseks, mõjuhinnang, millest me juba aprillis kuulsime, selle äh, informatsiooni avaldamiseks, kas komisjoni teenistused hakkavad seda uuringut läbi viima või on see antud, see leping äh, välishindajale? ja kui jah, siis millisel ettevõttel paluti seda mõjuhinnangut läbi viia? kas äh, B2C äh, firma, mis on juba pangandussektoris äh, selliseid ähm, uuringuid läbi viinud. intressimäärade suhtes OECD räägib siinkohal intervallist, kuskil kümme kuni kakskümmend protsenti on see vahemik. komisjoni ettepanek on minna sellest kaugemale, tõsta seda protsenti kõrgemale, miks? Äh, millised kriteeriumid äh, olid äh, teie kasutuses intressimäärade maksimeerimise kokkuleppel? kas te püüate intressimäärade kasutamist sellisel määral vähendada? kas te jätate finantsettevõtjad siit välja? mis puudutab kontrollitud välisfirmasid ja reegleid, mis nende tegevust hõlmavad, siis siin oleks mõte selline, et nende kasum äh, maksustatakse äh, nende tegutsemis liikmesriikides. üks asi, mis mind siin huvitab, on see, et kolmandate riikide maksumäär oleks äh, näiteks nelikümmend protsenti madalam kui liikmesriigis rakendatav maksumäär. kuidas te selleni jõudsite? kui ühes riigis on näiteks kolmkümmend protsenti siis me jõuame selleni, et kasumit maksustatakse ainult kahekümne protsendise määraga. see on veel üks äh, lävend, mida peaks minu arust üle vaatama ja seda tuleks tõsta. ja lõpetuseks. Need reeglid, äh, ma räägin siin praegu välisfirmade reeglitest mikspärast need reeglid rakendatakse Euroopa Liidus, kui peamised riigid tegelikult, keda see probleem puudutab, on liikmesriigid Euroopa Liidus. Äh, härra Foxile vastuseks. meie lähtume ikkagi OECD tööst Pepsiga. direktiiv on äh, standard miinimumiks, äh, mis vastab OECD nõuetele, seitsesada viiskümmend miljonit eurot see tuleb sealt ja meie eesmärgiks on siis äh, tegeleda nende hargmaiste ettevõtetega, kellel on piisavalt vahendeid selleks, et agressiivse maksuplaneerimisega tegeleda ning optimeerida oma situatsiooni. nii et me kasutame OECD tööd siis, aga kui liikmesriigid soovivad, võivad nad minna kaugemale. mis puudutab uuringuid uuringud andmete avalikustamise kohta, siis tegemist on peaasjalikult siseuuringutega. ja need reeglid kehtivad nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool ning jällegi intresside vähendamine, tegemist on olukord, standardolukorraga kolmkümmend protsenti ja see kõrgem äh, määr, liikmesriigid võivad äh, teha enamat, kui tahavad, finantsettevõtted on välja jäetud. Äh, see, siin on töö veel käimas OECD-s töö selles valdkonnas OECD-s ei äh, lõpe, otsa ta ei saa ja meie ka ei lõpeta töötamist. tegemist ei ole loo lõpuga, vaid ühe lisaetapiga. Merci pour le groupe des Verts. suur aitäh ja roheliste nimel proua Žuli. suur aitäh ja aitäh ka härra volinikule selle eest, et ta täna siin viibib. eelmisel nädalavahetusel selle parlamendi rohelised avaldasid raporti IKEA maksude optimeerimise kohta. praeguses olukorras ja hoolimata sellest, et meil on piiratud juurdepääs nende finantsandmetele, hindasime me maksumaksjatele puudujäänud tulu ühe miljardi euroni kuue aasta kohta me näeme, et mitmed liikmesriigid on toetanud lünki maksude kontrollimises. Holland ja Luksemburg võimaldavad mitte maksustada dividendidelt intresse ja me näeme, et koordineerimiskeskused suleti ja IKEA puhul eh, siis eh, kasutati ära eh, olukorda enda huvides tegemist on olulise sammuga, aga sellest hoolimata ei täideta sellega kõiki lünki, mida kasutavad väga suured hargmised ettevõtted. miinimum tegelik maksustustase ning äh, maksubaasi läbivaatamine oleksid vajalikud. kas te saate kinnitada meile, et praegu tehtud ettepanekud äh, jaanuari lõpus komisjoni poolt ei suuda lõppu teha neile lünkadele, mida nad ära kasutas IGE, et muid meetmeid on vaja ning et Belgia süsteem on praegu kahjulik ning et komisjon äh, lisab selle päevakorda ning äh, analüüsib seda põhjalikult ning et Äh, intresside mittemaksmise küsimus äh, leiab ka arutlust ning äh, samuti miinimummaksubaasi küsimus. milline protsent võiks olla teie jaoks hea ja mida arvavad sellest liikmesriigid? suur aitäh, proua Jolie! tahaksin tänada teid selle raporti eest, sest iga panus on hea ja pean ütlema, et meie Äh, vaheline suhtlus on paranenud, te ütlete ise ka nüüd, et meie tööl on teatud väärtust. nüüd meil on äh, olemas direktiiv, mis räägib allikalt maksustamist ja meil on ka patent box'i režiim. Äh, kasutatakse ka tihti kolmandat riigi Liechtensteini siin on meil olemas teatud vahendid, mis komisjon on välja töötanud selleks, et võidelda agressiivse maksuplaneerimise vastu siseturul. arutelud praegu on käimas selleks, et muuta eh, kõneluste direktiivini ning tagada tegelik maksustamine eh, päritoluriigis, eh, kus sihtriikidel ei ole õigust maksustada, me aktiivselt tegeleme selle küsimusega. teiseks, taksod, peadirektoraat võttis endale kohustuseks vaadata bottom-box'i lähenemise eh, ning eh, me viime neid töid eh, läbi, lähtume siin heade tavade kombest ning ja olen valmis ära kuulama ka teie märkused. nüüd, mis puudutab kolmandate riikidega suhteid, siis kahekümne seitsmendal jaanuaril heaks kiidetud pakk puudu-, sisaldab reegleid kontrollitud välismaiste ettevõtete kohta, ja lähtub tõhustatud heast äh, finantsjuhtimistavast. lisaks sellele on meil ette nähtud äh, arvamuste vahetus ja me töötame selle nimel, et välja selgitada, kes on tegelikult kasusaajad äh, läbipaistmatute süsteemide puhul. mis puudutab Liechtensteini, siis eelmisel aastal sõlmiti kahepoolne kokkulepe pangade saladuse kaotamise puhul ning praegu on käimas äh, Äh, dialoog ka teatud kahjustavate maksusüsteemide puhul. Äh, San Marino, Andorrale, Monaco ning Šveitsiga on ka algatatud äh, selline dialoog. nüüd see pakett, mis kiideti heaks jaanuari lõpus, sellele lisanduvad veel paralleelsed meetmed ja see on IKEA poolt tõstatatud küsimustele heaks vastuseks kui nüüd detailsemalt seda küsimust vaadelda, siis osad äh, punktid raportis ei olnud täielikult kaetud ja meie kohustuseks on välja töötada meetmed, mis võimaldaksid veelgi parandada instrumente, mis aitaksid võidelda agressiivse maksuplaneerimise ja maksust kõrvalehoidmise vastu. rääkisite ka Belgia riigist. kuritarvituste vastane raamistik äh, Belgia enda huvides Äh, seda raamistikku tuleks äh, võib-olla parandada, tugevdada ja seda selleks, et siis ettevõtted saaks süsteemi ära kasutada. aga igastahes meie töö liigub õiges suunas ning vastab teie muredele ja suur aitäh selle kasuliku raporti eest. Euh, aitäh ühinen siin voliniku tänusõnadega ja lisan, et ähm, meil on äh, plaanis äh, korraldada äh, kuulamisi mõnede mitte koostööd tegevate mm, riikide esindajatega, nagu näiteks Liechtensteiniga. nüüd saab EFTD sõna, nimel sõna Marko Valli. aitäh, mul on kolm küsimust volinikule. esimene puudutab makromajanduslikke tasakaalu, sest te teate, et on selliseid riike nagu Holland, kes saavad äh, kasu äh, euroga kaasnenud äh, maksusüsteemidest ning samuti maksubilansist, seda siis eelotsuste süsteemiga seoses. mina usun, et komisjoni soovitused peaksid äh, need riigid välja tooma ning neid karistama, selle asemel, et karistada raskustes olevaid riike. kas te nõustute minuga või näete seda asja teistmoodi? või nõustute selle paradoksiga siis, et et Juncker, kes esindab äh, nüüd komisjoni, tuleb äh, Luksemburgist ning äh, lastakse juhtida Eurogrupi nende riikide poolt, kus on siis kaubavahetuse ülejääk. ja samuti te teate isegi, et praeguste ettepanekutega te teatud uksed sulete ma tahaksin teada, millised riigid toetavad neid ettepanekuid ning äh, tuleb alustada ka sellega, milline on meie vastutus. ja väga hea oleks, kui oleks selge, kes on siis nende ettepanekute vastu. ja kas oleks võimalik ka dokumentidega tutvuda, sellepärast et on nõutud ju ka pressis, et äh, äh, need dokumendid oleksid kättesaadavad. mina tahaksin nendega küll tutvuda aga alati, kui olen neid dokumente näinud, on seal väga palju ähm, varjatud. kuidas siis on, kas on niimoodi, et ähm, ikkagi ei näidata mitte kõike? kas selline praktika on äh, teie meelest taunitav? tänan, nüüd annan sõna volinikule. jah, kõigepealt ma ei hakkaks siin võib-olla Äh, riigipõhist äh, äh, aruandlust pikemalt kommenteerima, kuna sellest tuleb juttu järgmisel nädalal lähemalt ja ma ei hakka neid raporteid siin praegu etteruttavalt tutvustama, jah, te rääkisite makromajanduslikust ebastabiilsusest, tõepoolest on riike, kellel on väga suur jooksev konto äh, ülejääk jaa, aga samas äh, selle olukorra äh, sisu või põhjused on, on väga erinevad, näiteks äh, Hollandile oleme me ka vastavaid soovitusi jaganud, nimelt kasutada seda ära tõhusamalt investeeringuteks ja ma arvan, et sel aastal tehakse seda samuti kuid jah, ma ei hakkaks siin äh, süüdistama ei äh, Hollandit ega Luksemburgi, Luksemburgi eesistumine just lõppes ja ma pean ütlema, et maksualal äh, oli nende töö igati suu-, suurepärane. ja näiteks mainigem siin maksualaseid eelotsuseid ja samamoodi Hollandi eesistuja on samuti äh, väga hästi tööle hakanud, kuna nad on just rõhutanud seda, et maksutemaatika on nende prioriteetide hulgas, nad soovivad kiiresti ja tõhusalt edasi liikuda, ma ei hakka siin võib-olla jah, põhjalikult äh, seda äh, käsitlema, et see oli selline esialgne arutelu, jah, mõned liikmesriigid tõesti soovivad Pepsiga piirduda, kuid Hollandi eesistuja ütles, et me siiski koostame sellise üldise dokumendi ja siis pärast vaatame, et mis mis me sealt äh, alles jätame ja, ja mis siis hiljem näiteks läheb CCTV e e, ettepaneku alla. liikmesriigid äh, teevad äh, tõesti head koostööd, et see intresside litsentsitasude ettepanek konkretiseeruks, aga jah komisjon eh, ei saa siin vastutada selle eest, kui mõned eh, soovivad, et, eh, et dokumentidest mingi osa jääks varjatuks või salastatuks, kuid nagu ma juba ütlesin, meie aruanded saavad täiesti teie komisjoni koosseisule kättesaadavaks ja, ja seda siis täies ulatuses Äh, aitäh, nüüd saab sõna Barbara Kappel ENF fraktsiooni nimel. suur tänu, esimees äh, äh, härra Moskovitši, teie kahekümne kaheksandal jaanuaril esitasite äh, ettevõtete tulumaksubaasi ettepanekut, mille eesmärk peaks olema efektiivset äh, maksukogumist, äh, tagada Euroopa Liidus äh, rohkem läbipaistvust maksude alal ning suurem konkurentsivõime kõigile. see peaks olema efektiivsete maksustamise strateegia, eriti mis on hargmaistele ettevõtetele väga oluline. selle paketi aluseks on PEPS algatus OECD-lt Eh, selleks, et eh, maksude kõrvaljuhtimist vältida ning teie ütlete täna, et Euroopa Liit tahab olla selle BEPS algatuse eh, ellukutsumise mootoriks. selles valguses tahaksin ma rääkida sellest kirjast, millest täna juba räägiti, nimelt USA rahandusministrilt jaanuari keskel teile ja ka härra Junckerile ning mulle see, eh, mis seal kirjas öeldakse, on see, et konkurentsi puudutavad eh, ettepanekud maksuvallas on Pepsi vast-, Pepsi ettepanekuga vastuolus. see eh, algatus, millega G kakskümmend ja teised osapooled on nõustunud, nimelt ühtse rakendamisega. Eh, Ameerika Ühendriikide eh, senatil oli eh, rahanduskomisjoni kuulamine ning rahandusminister seal teeb ettepaneku komisjonile, et need uurimistegevused, mille volinik Vestager on ette võtnud, tuleb ellu viia investeeringute suhtes Euroopa Liidus. minu küsimus on, kuidas te seda asja näete, kuidas te näete seda, et Ameerika Ühendriikides nähakse komisjoni käitumises niivõrd suuri erisusi erinevate ettevõtete puhul, Nad ütlevad, et Pepsi algatusega ei ole need sammud kooskõlas, teie aga ütlete, et Peps on selle Eh, ettevõtete maksubaasi algpunkt tegelikult. aitäh, nüüd saab sõna äh, volinik aitäh, proua Kappel, meenutaksin eh, siinkohal, eh, mida eh, ka komisjoni president ja me ise oleme vastanud sarnasele küsimusele, loomulikult suhted Ameerika Ühendriikidega on äärmiselt olulised nii majanduslikul, poliitilisel kui ka maksualase koostöö tasandil. ja lisan veel, et kui Ameerika Ühendriigid Pepsi kokkuleppes ei osaleks, siis nad sellisel kujul ei oleks äh, äh, üldse sündinud. ja äh, rahandusministeeriumis ja Klõuga tehtav koostöö on juba aastaid olnud meil väga tõhus ja meil on olnud siis jah, kontakte vastavate volinikega ja president Junckerile on see kiri läinud ja sellele kindlasti ka vastatakse, kuid äh, viitakse siia siinkohal sellele, mida mainis äh, Alain Lamassoure. nimelt äh, meie süsteemid ei ole päris võrreldavad ja, ja ka töö äriühingute suunal ei ole päris, päris sarnane nii et jah, nemad olnud, nemad ka on võtnud meetmeid, eks ole, mis on ka äh, mõjutanud teatud Euroopa ettevõtteid, kuid eh, siin tuleks siiski rõhutada, et Ameerika ettevõtete suhtes ei ole mitte mingit diskrimineerimist ja maksealane ja ka majanduskoostöö peab eh, jätkuma. ja neile vastus eh, saadetakse, nii nagu öeldud, meie koostöö jätkub ja ma ise mm, lähen paari päeva pärast Shanghai'sse kohtun Jaak Luga, G kahe, kahekümne kohtumisel ja nagu te ka olete aru saanud, olen mina siin solidaarne oma kolleegi Margarethe Vestageriga, täpselt samamoodi nagu ka tema toetab mind maksustamise valdkonnas, mina teda konkurentsi valdkonnas, me nii-öelda täiendame teineteist tegemist on eh, julge ettevõtliku inimesega ja eh, meie poliitiline lähenemine ei kätke endas mitte mingit diskrimineerimist. aitäh, järgmisena saab sõna Gunnar Hökmark eh, Rahvapartei nimel. suur tänu, esimees, ja suur aitäh teile ka, härra volinik. kõigepealt ma tahaksin öelda, et äh, mina reageerisin sellele, kui te äh, ajasite omavahel sassi äh, Äh, maksudest kõrvalehoidmise ja hargmaised ettevõtted, kes äh, seaduse silma järgivad või mitte, sellistest küsimustest peaks ikkagi äh, lahendama sellised küsimused mitte poliitiliste sõnavõttude, vaid õigusriigi põhimõtete ja kohtu poolt. kolleegid siin küsisid mõjuhinnangu ja selle läbiviimise kohta ma arvan, et küsimus ei ole siin, et mida te peaksite tegema, vaid et kuidas seda asja tehakse, see on väga tähtis ja OCD soovitused on ju olemas ning selge on, et äh, volinik ütles ja viitas, et ta tahab minna kaugemale nendest soovitustest ja loomulikult äh, sellel on omad järelmid. mind üllatab, et ma ei ole selles arutelus kuulnud sõnu konkurentsivõime ja investeeringute lõhe, mille on vaja ületada. kuidas nende asjadega äh, ümber käime, see on oluline. ja väga lihtne on seda olukorda lahendada sellisel moel, et äh, järsku üks probleem, mis on Euroopa ees, nimelt meil on üldine maksukoormus suurem kui teistes regioonides maailmas. kui me teeme asju valel moel, siis äh, kannatame veelgi rohkem. me peame mat-, maksupettuste vastu võitlema ja ettevõtet või kes iganes eh, meie maksubaasi õõnestavad, seda me ei, ei saa lubada. aga komisjon peab olema oma kasvu, eh, konkurentsivõime suurendamise ning investeeringute lõhe ületamise poliitikaga jätkusuutlik ja kaugemale minek on siin risk. Eh, kui meil on kõrgem maksukoormus lõpuks isegi kõrgem, kui see tänasel päeval on võrreldes USA-ga, Äh, siis äh, konkurentsivõime äh, kannatab ja nende küsimustega tuleb tegeleda, need on väga olulised, kui me tahame maksudest kõrvalehoidmise ja maksu vältimise teemaga lõpparve teha. härra volinik, palun. First uh, you, you are right uh.... jah, loomulikult teil on õigus, maksupettus ei ole sama, mis äh, agressiivne maksuplaneerimine, äh, kuid äh, kui ettevõtted tegutsevad täpselt nii, et nad ju teavad, kus on probleemid ja kasutavad ära lünki, siis me peame sellega tegelema, kuna, kuna selle tulemuseks või tagajärjeks on mm, väiksemad, vähemate maksude äh, kogumine ja nagu öeldud, see kahjustab kõige enam äh, VKE-sid ja me peame siin just äh, eristama. nii et meie pakett loomulikult soovib võidelda nii maksupettuste kui ka agressiivse maksu planeerimisega kui ka maksudest kõrvalehoidmisega, säilitamaks sama maksubaasi ja selles suhtes oli teil igati õigus yes muidugi atraktiivsus ja konkurentsivõime. Tõesti, ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ju rõhusin nendele aspektidele ja tahan seda veel kord teha, sellepärast et ma tõsiselt usun, et nende soovituste rakendamine Euroopa tasandil vastupidiselt tagab õiguskindluse meie ettevõtetele, vähendab halduskoormust neile ning meie kokkuvõttes konkurents saab olema õiglasem. kuidas on võimalik seda siis selgitada paremini? sada jurisdiktsiooni on juba OECD ja G kakskümmend otsuseid täitma asunud. meie oleme praegu äh, globaalse liikumise tunnistajateks, äh, maksudest kõrvalehoidmise võitlus toimub äh, üleilmselt ja meie tahame need kaks dimensiooni, läbipaistvuse ning maksudest kõrvalehoidmise vastase võitluse, agressiivse maksuplaneerimise võitlusega kokku viia. ja samal ajal muidugi vaatame, kuidas see mõjutab meie enda konkurentsi. kuidas seda teha, seda on OECD-s pikalt laialt räägitud ka ühtne ettevõtete tulumaksubaas CCTTB ettepanek on juba pikka aega olnud laual, neid küsimusi on pikalt arutatud. konkurentsivõimelisuse küsimus on oluline see eh, ka, et suurte ja väikeste ettevõtete konkurentsiplatvorm peab olema sama. ettevõtted, just väikesed ettevõtted maksavad eh, kolmkümmend protsenti rohkem makse Äh, tõesti, aga konkurentsivõime äh, peab olema tagatud ka VKE-dele. aitäh. sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna Jeppe Kohvod. suur tänu teile, esimees, austatud volinik, kõigepealt tahaksin, ma tahan, tahan teid tänada selle maksupaketi eest ning ka teie väga selge sõnavõtu eest, mis puudutab äh, riikidepõhist Äh, aruandlust, äh, väga selge olite seal. minu hea kolleeg Gunnar Hökmark, äh, olen päri, et tõesti fakt on see, et hargmaiste ettevõtete maksudest kõrvalehoidmine on võrdse konkurentsi ja VKE-de jaoks väga ohtlik. tõesti, nagu siin eelkõneleja ütles, VKE-d maksavad kolmkümmend protsenti rohkem makse kui hargmaised ettevõtted. nii et küsimus on selles, et valitseks õiglus ja võrdne konkurentsi alus. aga tahan veel öelda siin ühte asja ja küsida ka, nimelt mitmed hargmaised ettevõtted, nagu te teate, kasutavad seda null protsenti maksumäära ära, nad saavad suurte finantsinstitutsioonide ning nõustajate vahendusel eh, tekitada sellised kahtlased maksuskeemid, eh, Äh, nad ei maksa makse seal, kus nad raha teenivad, vaid suunavad need maksuparadiisidesse. ja me oleme nende küsimustega tegelenud ning me tahame näha edasiminekut. ja tahaksingi teie käest küsida, mida saame meie teha selleks, et äh, luua mingisugune õiguslik raamistik, mis äh, rakendaks ka piisavaid sanktsioone finantsnõustajate, ettevõtete ja tervise ja tööstuse vastu. kui nad äh, nendes, nendes äh, maksudes kõrvalhoidmiste skeemides kokku lepivad. see oleks väga oluline minu arust, et äh, nende vastu rakendataks sanktsioone ja no tõesti, kui äh, agressiivset maksuplaani te toetate, jääte vahele, siin on vaja konkreetset karistust ja sanktsioone ning mingites, mingitel juhtumitel peaks olema isegi võimalik neilt äh, ettevõtete tegevusluba ära võtta, kui nad jätkavad sellise praktikaga. küsimus komisjonile, kas on mingisugust initsiatiivi teie poolt, püüate te seda kuidagi vaadata, analüüsida, kontrolli all hoida, sest siin on ka vaja mõned lõhed kindlasti kinni toppida? aitäh, nüüd annan sõna volinikule aitäh, võitlus äh, kuritarvituste vastu maksuvaldkonnas läheb veelgi kaugemale äh, võrreldes meie ettepanekuga, aga me peame olema teadlikud äh, ka sellest, et siin on teatud piirid nii-öelda sotsiaalses aktsepteeritavuses seoses agressiivse makseplaneerimisega või maksude optimeerimisega. ja me alustasime selle paketiga esmalt, mida ma teile tutvustasin. me, ma olen veendunud, et me saame sellest kaugemale minna eh, riikide, riigipõhise aruandluse avalikustamise puhul näiteks, aga ka sellega me ei piirdu, ja ma olen veendunud selles, et äh, siin tuleb selline kultuuriline, psühholoogiline, poliitiline öö, äh, suhtumise muutus ja me kavatseme ka seda äh, ära kasutada, et minna kaugemale selles valdkonnas auditireegleid näiteks muudeti juba aastal kaks tuhat neliteist me, me oleme läbi viinud mõjuhinnangu e, seoses ettevõtetega mm, nõusta, nõustajate osas või firmade, nõustamisteenust pakkuvate firmade osas. järgmisena e, palun. lihtsalt üks jätkuküsimus. me oleme maksude küsimuste eest äh, vastutavad äh, ja äh, Hollandi, Luksemburgi vastu on illegaalsete maksutehingute tõttu juba juhtumid tõstatatud, neid uurib volinik Vestager. kui need reeglid tõstatati, siis loomulikult me tahame püüda kinni need liikmesriigid ja ettevõtted, kes on patustanud ja Äh, nende otsuste tulemusena äh, saavad liikmesriigid äh, karistada nende maksude näol, mida nad on niikuinii kaotanud. Need riigid, kes illegaalsetes maksulepetes osalevad, neid peaks ikkagi karistama. kas on mingisugust õigusandlust, mis selle probleemiga tegeleda püüab, kuidas edasi minna selles osas? Je pense qu'un environnement plus trans-. jah, ma arvan, et äh, läbipaistvamad reeglid oleksid siin kindlasti abiks. ja ma arvan, et seda, selle teemaga saavad äh, tegeleda mitmed volinikud, äh, ka näiteks oma vahendite töörühmas ja mina ka asepresident aitäh, proua kolleeg Vestager ja nii edasi. jah ähm,, härra äh, Kohvat pidi olema ka kaasraportöör nendes, nende soovituste äh, juures ja, ja me võime need ka nüüd uuesti äh, nendega edasi tegeleda äh, tegemist ei ole tegelikult mitte trahviga, vaid äh, maksude sissenõudmisega Euroopa Komisjoni algatusel. Äh, see on siis liikmesriigile, kes on andnud äh, alusetut maksusoodustust ja sellega tegelikult ju nii-öelda antakse panus ülejäänud riikide eelarvesse, keda see on kahjustanud volinik, ma tahaksin tulla tagasi äh, avaliku ligipääsu küsimusele, mis puudutab äh, riigipõhist aruandlust ja tahaksin küsida, et mis on teie arvamus, äh, kuidas, kui see lahendus vastu võetakse, kuidas see mõjutab Euroopa ettevõtete või Euroopas asuvate ettevõtete versus teistes riikides asuvate ettevõtete tulevikku, eriti just USA-s ja Hiinas olevad ettevõtted. see lahendus, mis maksuandmed avaldab avalikult, paneks ehk Euroopa ettevõtted kehvemasse positsiooni võrreldes nende välisriikides tege-, tegutsevate ettevõtetega ja nüüd veel üks küsimus, mis on siis Euroopa Komisjoni roll täpselt selles vallas? ma saan aru praegusel hetkel, et komisjon vastutab äh, ainult selle eest, äh, kuidas menetluslikke asju äh, ellu viiakse. kas oleks ehk soovitatav see, et komisjonil oleks ka ligipääs infole, kas oleks abiks kui komisjon saaks olla selle direktiivi järelevalvu, valvajaks. ja mõjuhinnangu küsimus veel kord, ma saan aru, et kogu selle ettepaneku lõppeesmärk on see, et me peame tagama selle, et hargmaised ettevõtted maksavad õiglase osa maksudest Euroopas. ma saan aru niimoodi, et kokkuleppes tähendaks see seda, et nad maksavad äh, de facto kõrgemaid makse. kas on hinnatud seda mõju, kuidas see mõjutaks neid ettevõtteid, kas on risk, et mõningad nendest ettevõtetest otsustaksid lihtsalt Euroopast lahkuda ja minna äh, teistesse maksujurisdiktsioonidesse nende ettepanekute tulemusena? kui tahame parendada maksukogumist Euroopas. European Pfizer case. Um, um, uh, first uh,. Äh, härra uh... volinik ütleb, et kõigepealt ma kordan, et need asjad, mida me täna püüame teha, on see, et me esitleme maksude vältimise vastast õigusloome paketti, kus meil on kahesammuline lähenemine. ja praegu me rakendame neid standardeid, mille on OECD juba ette pannud ja loome enda standardid ka, mis puudutab infovahetust Maksuametite vahel ja see on oluline. hiljem, järgmine samm aprillis, tuleme tagasi ettepanekuga, mis puudutab CBCR avalikustamist, ma ei tea, mida täpselt see ettepanek sisaldab, nagu öeldud, mõjuhinnangust sõltub see, mõjuhinnangu tulemusi täna ma veel ei tea ja minu kolleeg ja tema teenistus viib läbi Äh, komisjonis seda mõjuhinnangut. Äh, me pragmaatiliselt äh, läheneme sellele ja võtame arvesse täpselt neid küsimusi, mida te tõstatasite, ehk me tahame teada, kas see võiks kuidagi rikkuda meie ettevõtete konkurentsivõimet ja minu vastus on väga selge. kui mõju mida on väga raske ette ennustada, äh, on oluline, siis me ei peaks seda praegu rakendama, kui selgub, et äh, läbipaistvuse ja konkurentsivõime vahel äh, mingisugust hõõrdumist ei teki, peaksime edasi minema ja kiiresti. ma usun, et õiglased tingimused võrdseks konkurentsiks on ühtivad meie topeltmaksustamise vastase tööga ja Need äh, balansseerivad ka konkurentsivõime äh, riske. mis puudutab äh, komisjoni ettepanekut, siis see, mis puudutab maksulepete direktiivi, siis komisjon ei saa samal ajal osaleda kahe liikmesriigi vahelises küsimuses, nüüd edasi küsimus, kas komisjon peaks olema selle eh, direktiivi valvekoer, on hea küsimus. Eh, loodetavasti te tõstatate selle küsimuse ka oma raportist ja ootan Euroopa Parlamendi toetust sellel küsimusel, ma arvan, et see oleks kasulik mitte ainult komisjonile, aga üldiselt eh, Euroopa huvisid kandevalaks samuti. SND Manuel Morel. suur aitäh ja sotsialistide demokraatide nimel Manuel Morel jah, aitäh, ma usun, et kõik kolleegid juba ütlesid ka seda, tegemist on meie jaoks olulise etapiga, asjad liiguvad vaieldamatult ja ka härra Moskovitši enda kõva töö on sellele kõvasti kaasa aidanud ja tegemist on äh, kvalitatiivse hüppega võitluses maksudest kõrvalehoidmise vastu. leian aga, et olete natuke optimistlik äh, nõukogu seisukohtade osas. Te ütlesite, et Luksemburgi eesistuja oli väga hooljulge, aga vahel ollakse kahepalgelised, ma mäletan, kui räägiti stabiilsetest ettevõtetest, siis äh, Luksemburgi ettepanek enne eesistumise lõppu oli väga ambitsioonikas ja aga Ecofinis me näeme, et nad on täielikult taganenud nüüd oma ettepanekust, selline äh, kahepalgelisus on keerukas meie jaoks aga see tähendab ka seda, et äh, parlament peab survet hoidma ning abistama komisjoni. riikidepõhine aruandlus, siinkohal tahaksin äh, kolleeg Rosatile ütelda, et Euroopa pangade äh, puhul kehtib avalik riigipõhine aruandlus, see ei tähenda, et kõik oleksid läinud, läinud USA-sse või Hiina maale selle pärast, ma arvan, et sellest on kasu ka Euroopa Liidus konkurentsi jaoks volinik ütles, et äh, talle on väga oluline riigipõhine aruandlus ja selle avalikustamine. ma tahaks rääkida ulatusest, sest tõepoolest on argumaid ettevõtteid, äh, mis lähevad selle alla, kui nende tulud äh, ulatuvad seitsmesaja viiekümne miljoni euroni, kümme, viisteist protsenti sellistest ettevõtetest siis, aga kas tõesti äh, see summa on oluline, mida direktiiv mainib, või võib-olla on oluline see, palju ettevõtteid sinna alla lähevad, sellepärast et on ju oluline, et võimalikult paljud hargmaised ettevõtted jääksid reguleerimisalasse et siin ma ei saa päris hästi aru voliniku argumentidest. ja veel viimane asi, ka üks kolleeg mainis seda, aga härra Kohvud, järgmine kord äh, hakkame äh, siin komisjonis äh, juriidiliste lünkadega tegelema, meil on olemas lausa maksutööstus ja kui sellist tööstust ei oleks, siis ei oleks ka sellist kõrvalehoidmist võimalik nagu IKEA puhul me näeme, et eh, siin tekkinud huvide konfliktid on väga suured ja härra volinik, tahaksin isiklikult küsida teilt, kas ei oleks hea, kui hakataks äh,, tahaks looma äh, teatud süsteemi, mis võimaldaks äh, ettevõtete juhatuse ja kliendi klientide nõustamise üksused lahku lüüa nõukogu osas esmalt, ma ei ütleks, et olen liigselt optimistlik. tahaksin aga üle kinnitada, et Luksemburgi eesistuja oli väga tubli ja võimaldas kiirelt leida lahenduse äh, äh, maksueelotsuste äh, alase teabevahetuse direktiivi osas. me teame, millised olid parlamendi seisukohad ja toetus oli suur, sellepärast et ettepanek oli äh, väga hea ning äh, Luksemburgi eesistuja mingil moel ei äh, piiranud äh, siin edasiliikumist, ei takistanud seda, võib-olla mõned teised liikmesriigid enam. ja samamoodi ma näen, et poliitiline tahe on selge ka Hollandi eesistuja puhul, ka nemad soovivad edasi liikuda selle pakkega, mida täna teile tutvustan ja ma tunnen selle üle ainult head meelt. aga ega ma ei hakka siin põrsast kotis müüma Ehm, nagu öeldakse, tõepoolest ehm, nõukogu eh, tahaks tegelikult eh, selle pake lahku lüüa, ühest küljest ainult Pepse eh, käsitleda ja siis minna kaugemale muudes küsimustes, jah, meil on, aga ei, meil on vaja minna kaugemale praegu kohe. ja ma usun, et parlamendil on oma roll siin mängida, selleks et nõukogu saaks edasi liikuda ma arvan, et parlamendil on siin äh, suur pädevus ja suur roll, teid kuulatakse ja teie arvamusel on mõju ja te peate seda ära kasutama. mis puudutab teie viimast ettepanekut, siis tahaksin vältida volinikuna isikliku arvamuse avaldamisest, võttes äh,, eriti kui küsimus puudutab veel kolleegi portfelli, aga mis puudutab huvide konfliktide vältimist, siis muidugi mõista, äh, see tundub olevat põhjendatud, aga ma ütlen seda väljendamata mingitki arvamust, sisulist arvamust selle küsimuse kohta. aga kindlasti jah, see küsimus väärib äh, analüüsimist, äh, sellepärast et see käib kokku läbipaistvusega. lahing veel lõppenud ei ole, meil on üksteist vaja ja ärgem hakakem koheselt nõukogu süüdistama, vaid üritagem teda õiges suunas juhtida. suur aitäh ning Bernt Luuke, palun, ECR-i nimel. tere õhtust, volinik, suur aitäh, et tulite siia meie ette. ma tahaksin küsida eh, kuidas te näete eh, riigipõhist aruandlust, te ütlesite, et te eh, olete väga ettevaatlikud äh, Äh, vormi praegu kasutamas, äh, riigipõhine äh, aruandlus ei ole praegu avalik ja see puudutab ettevõtteid, kelle käive on seitsesada viiskümmend miljonit eurot. minu küsimus on, miks selline piirang? mikspärast te tõmbate siia piiri nende ettevõtete vahel, kes, kelle käive on seitsesada viiskümmend miljonit eurot või vähem. kuidas te siis kujutate ette seda eh, võrdsete konkurentsitingimustega, eh, kas see on sellega kokku sobiv, millest me kogu aeg räägime? Eh, põhjus on ehk nüüd, et need ettevõtted, kes teenivad käivet rohkem kui seitsesada viiskümmend eurot, nad võivad ennast hakata ümber struktureerima ning mingisugused osad näiteks luuakse väiksemateks iseseisvateks ettevõteteks niimoodi, et nad ei eh, peaks eh, tegelema riigipõhjase aruandlusega. Eh, samuti tahaksin ma teada, kas ehk praegu ei peaks toimuma teatud tasakaalustatust väiksed ettevõtted, kes praegu maksavad kolmkümmend protsenti rohkem makse, nad eh, saavad eh, sellegipoolest eh, maksudest kõrvale hoida, sellepärast et nad, nende käive on väiksem kui seitsesada viiskümmend miljonit eurot. kas teistes valdkondades, mis puudutab teie maksude vältimise vastast õigusloome paketti, peaks ka erisusi siin tooma suuremate ja väiksemate ettevõtete vahel, et kas teistes maksude kõrvalehoidmise paketi äh, aspektides peaks ka andma toetust pigem VKE-dele. palun, härra volinik. Euh, ma ei taha tulla tagasi selle juurde, miks riigipõhine aruandlus olemas on. ma arvan, et äh, läbipaistvate äh, maksureeglite loomine oleks palju parem ja oleks väiksemate kuludega ettevõtetele ning see tagaks ka suurema õiguskindluse ettevõtete jaoks riikidepõhise aruandluse puhul on üksainus äh, deklaratsiooni esitamise vorm ning seda kogu tegevuse puhul Euroopa Liidus. Äh, koordineeritud tegevus maksudest kõrvalehoidmise vastu muudaks meid äh, tõhusamaks. küsisite jällegi seitsmesaja viiekümne miljoni euro kohta, ma kordan üle, et see on seesama arv, mis on ära toodud OECD dokumentides, nii et me jääme siin OECD joone juurde ma ei vastanud teie küsimusele sellepärast, et härra Murel, sellepärast, et mul ei ole arve. Äh, te rääkisite käibest siis äh, ettevõtete puhul ja kui palju neid ettevõtteid on, kes äh, siia reguleerimise alla jääksid? jah, võttes arvesse ettevõtete üldist arvu, oleks tegemist väikese osaga, kuid kui vaadata nende majanduslikku mõju, siis see tõenäoliselt annab hoopis teise pildi mis puudutab VKE-sid, siis ei ole komisjoni kohus ütelda, mida liikmesriigid peaksid tegema. kui on vahe, vähem pettust ja planeerimist maksude küsimuses, siis äh, on seeläbi ka riikide ja ametitel rohkem mänguruumi ja on võimalik näiteks ettevõtete makse alandada see loob uut dünaamikat ning äh, su-, muudab VKE-d maksu ja ostujõulisemaks. optimeerimise direktiiv ei tee vahet äh, ettevõtete suuruse põhjal ja samas on ka õiged siin Äh, ikkagi sihitakse selliseid skeeme, mida kasutavad väga vähe VKE-d, sellepärast et nende loomine, nende skeemide loomine on päris kulukas ja nõuab äh, päris palju pealehakkamist. hargmased ettevõtted kasutavad erinevaid juriidilisi äh, meeskondi oma huvides, aga ei, mingil juhul riikide poisse aruandluse puhul me seda ei lihtsusta veelgi. Need on kaks erinevat teksti kõigele lisaks, härra. jah, on küll. Äh, vabandage mind, härra esimees, aga teil on ühest küljest äh, maksude vältimise direktiiv, teine puudutab äh, riigipõhist aruandlust. Merci pour le groupe PPE, Tom Vander aitäh ja nüüd äh, Tom Van de Kendelaare Rahvapartei nimel. suur tänu, volinik, et tulite. küsin finantstehingu maksu kohta, kui lubate. Austria eelnõu, mis Ecofinis äh, kaheksandal detsembril heaks äh, kiideti, panid disainielemendid paika, mis puudutab tuleviku finantstehingumaksu. nüüd on Ameerik-, nüüd on Euroopa Komisjoni aeg teha ettepanek konkreetsete aspektide osas, mis puudutab aktsiaid, äh, derivatiive ja muud, äh, siis äh, on siin lõige, mis ütleb, liikmesriigid viivad läbi analüüse, mis puudutab pensioniskeeme, negatiivne mõju majandusele ja pensioniskeemidele, seda tuleks vältida ning äh, iga riigi äh, majanduse elujõulisus tuleks tagada. me oleme nõus sellega, et see on tähtis mitte ainult osalevatele riikidele, vaid ka mitteosalevatele riikidele äh, et tõhustatud koostöö raames finantstehingumaksu osas edasi minna. minu küsimus teile on, kas teie arust see kolmas lõik dokumendist on täpselt sama olulised kui esimesed kaks, et teisisõnu siis öelda, kas komisjon keskendub kolmandas lõiges tõstatatud probleemidele ning kas te saate juba täna öelda, kuidas te seda täpsemalt teha plaanite? aitäh! aitäh, palun härra volinik! ma leian, et oli otsustava tähtsusega, et me jõudsime üheteistkümne liikmesriigi, nüüd küll kümne liikmesriigi deklaratsioonini, sest Eesti on kõrvale astunud, aga nemad siis soovisid seda maksu, muuhulgas ka Belgia ja Belgia minister oli ka nõus selle kokkuleppega, ma leian, et see on väga oluline, et Belgia endiselt toetub äh, finantstehingute maksu praegu ei ole komisjoni asi tulla välja ettepanekuga. meie äh, roll on tehniline ja poliitiline. president Juncker selgitas ka parlamendile, et ta seda maksu toetab. see tähendab seda, et komisjon, kes äh, ise oli, jäi kõrvale sellest, nüüd on äh, jälle pardale hüpanud ja me osaleme töörühma töös aga kui tekst välja töötatakse, siis seda arutatakse kahekümne kaheksakesi, hinnatakse mõju, aga praegu ei peaks meie tegema ettepanekut, vaid me töötame ühenduse meetodi põhjal mida see kokkulepe sisaldab, detailidesse ma ei lasku, sellepärast et äh, me peame arvestama kogu kokkuleppega, kõigi punktidega ja mina ei pea hakkama seda praegu jupikesteks lõikama, aga muuhulgas lepiti detsembris kokku selles, mis seal on ning nüüd on meil mõned kuud kuni juunini, juuni lõpuni, selleks, et panna paika kõik detailid finantstehingute maksu küsimuses. kõik ei ole veel selge, ma olen nõus, näiteks maksumäär ja öö, äh, tulud, kuhu need lähevad aga ma olen nõus, et esimese detsembri otsus on äh, otsustava tähtsusega äh, ning äh, siin on osalejariigid oma lubaduse andnud, see on väga oluline nende riikide endide jaoks ja ma muidugi komisjoni nimel pakun kogu tehnilist poliitilist toetust neile liikmesriikidele aga ma ei hakka ise ju otsustama selles tekstis mitte millegi üle, sellepärast et sellega on ju nõustunud äh, eelkõige ministrid omavahel ja komisjon ei ole aktiivne osaleja. nüüd palun sotsialistide demokraatide nimel Anna Gomes. suur tänu. Portugali meedia eelmisel aastal avaldas äh, nimelt selle, et suured äh, välismaised ettevõtted peamiselt äh, Äh, gaasitarnijad ja naftaettevõtted, näiteks Sanagol ning ka teised äh, on saanud väga olulisi maksehüvesid, mille on andnud äh, Portugali valitsus üle ühe miljardi euro väärtuses Äh, loomulikult äh, volinikule poole ma pöördun kirjalikult äh, küsides, kas see on mittelegaalne riigiabi või mitte. aga miks komisjon on pime ja, ja täiesti vaiki nende kokkulepete valguses, eriti kui arvestada, millist tööd oleme meie siin teinud ja mida teie olete kõik teinud? ja eriti, kui me teame, et automaatse infovahetuse äh, õigusaktid, äh, mis praegu nõukogu laual, ei pruugi olla äh, kooskõlas sellega, et need ettevõtted, mis on ühes liikmesriigis rajatud või siis kolmandas liikmesriig, kolmandas riigis. Euroopa poolaasta, miks komisjon ei püüa maksuvõrdsust rajada niimoodi, et inimesed näeksid, Eh, maksukoormuse vähendamist, eh, kärpeid avalikus sektoris ja nii edasi ning tagada tuleks, et rohkem maksutulu eh, kogutaks nende käest, kes endale rohkem lubada saavad. Endine maksuametnik Portugalis hiljuti avaldas, et rikkamad pered riigis, kes peaks kakskümmend viis protsenti maksma siis tulumaksu, annavad omast osast ainult null koma kaheksa protsenti sellepärast et neile on antud väga palju erinevaid maksusoodustusi. miks sellist informatsiooni ei arvesta komisjon selleks, et äh, kutsuda esile reforme, eriti just, äh, mis puudutab Euroopa poolaastat ja Ferreira raporti osas äh, me oleme Euroopa Parlamendina kujuta-, palunud vältida Äh, tulu ülekandmist äh, ühest riigist teise ning äh, pehmendada, mis puudutab emaettevõtte ja tütarettevõtete suhteid direktiivis. härra volinik, palun. Hello, su-, su-. Need, need kaks küsimust esimese puhul te ise ka ütlesite, et regionaalabi puhul reeglid sõltuvad konkurentsi peadirektoraadist ja proua Vestager kindlasti väga hea meelega ootab teie kirja. meil on olemas selge õiguslik raamistik ja nõuded selliste vabapiirkondade, vabatsoonide loomiseks Euroopa Liidus ja äh, ma arvan, et on olemas ka liikmesriikidel võimalused toetada selliseid ebasoodsamas olukorras olevaid regioone siin on otsuste langetamine liikmesriikide kätes, aga see abi peab olema mõeldud ainult tegelikku majanduslikku tegevust läbi viivatele ettevõttele sellel territooriumil ja see ei tohi mingil juhul negatiivselt mõjutada kuskil mujal negatiivselt teisi ettevõtteid, sellised vabad tsoonid ei ole õiguseta piirkonnad, vaid nad peavad vastama olemasolevastele raamistikule, läbipaistvad peavad nad olema, riigipõhine aruandlus kehtib ja nii edasi. ja kõik see kehtib ka Madeira kohta. nüüd Töreli raport, siin tegi komisjon äh, ettepaneku kuritarvituste vastast klauslit tugevdada selleks, et liikmesriikidel ei oleks võimalik ära kasutada olukorda. seda ettepanekut praegu nõukogus arutatakse. komisjon soovib, et ettepanek kiidetaks võimalikult kiiresti heaks. intresside direktiiv, intresside direktiiv vastab ka äh, te, ju teistele direktiividele, mis meil on ka liitumiste äh, direktiiv näiteks. proua Gomes, proua Ferreira, härra äh, Toirele raport puudutab just seda küsimust. aitäh, viimane kõneleja Alde nimel. Enrique Calve Chambon. aitäh, lugupeetud esimees, härra volinik ja tahaksin avaldada teile tunnustust selle pakke puhul, mida te täna tutvustasite ja mis ilmselgelt on sammuks edasi aga selliste väikeste sammude poliitika puhul äh, äh, me näeme, et sellest sai ka alguse ka Euroopa Liit, aga võib-olla täna sellest enam ei piisa, ole lakooniline. ja lihtsalt äh, heast tahtest esitan ainult neli lühikest küsimust. esiteks, te ütlesite, et me peame olema ambitsioonikamad kui OECD miks finantsasutused ei ole veel kaasatud siia? meie Euroopas võib-olla saaksime seda teha. teiseks, te, me rääkisime Liechtensteinist, Šveitsist, Monacost ja teistest. kas teil on midagi ütelda ka Euroopa Liidu siseste finantsparadiiside kohta nagu Gibraltar? meil on mõned liikmesriigid, mis on küll väikesed, aga siiski liikmesriigid, kus selline asi on võimalik ja ma tahaksin rääkida ka sellest, kuidas poliitiliselt võidelda rahamüüri vastu äh, Äh, meie äh, valijate ees, sellepärast et meie usaldusväärsus väheneb päev-päevalt. nüüd maksudest kõrvalehoidmine kolmandaks. kas ei oleks tõhusam, demokraatlikum ja õiglasem, kui me saaksime teha äh, midagi ku, siin, kui erikonsultatsiooni süsteemi asemel oleks Euroopa Liidu Parlament kaasõigusloojaks, see aitaks meil ka usaldust hoida avalikkuse eest. proua Jolie küll lahkus, aga kakskümmend aastat olen olnud eh, sotsiaalmajanduskomitee ja sellest olen palju kuulnud eh, räägitavat. suurte eh, lünkade täitmine on illusoorne suhted OECD-ga. kui ma ütlesin, et me peame olema OECD-st ambitsioonikamad, siis ikkagi me peame samas suunas liikuma, võttes arvesse meie siseturu eripärasid, ei ole vaja finantsasutuste puhul siin uut teed hakata rajama. aga ma ütlesin, et see ei ole veel loo lõpp kõik lahendused ei ole veel tehniliselt OECD-s välja töötatud, aga me tuleme nende küsimuste juurde ise niipea, kui lahendused on leitud Äh, ja me ei liigu ainult väikeste sammudega mitte edasi, vaid tänane samm on päris suur, aga mitte viimane. ning meie finantsprobleemid, äh, finantsasutused leiavad ka oma lahenduse mingil hetkel. Äh, Euroopa Liidu sisesed finants äh,, maksuparadiisid, sellist sõnavara me ei kasuta. meil ei ole siin maksuparadiise. aga meil on tõesti riike, kus on soodsam maksurežiim ja igalühel laseb mõtelda sellest, mida nad soovivad, aga me ei hakka ju keelustama mingit maksusüsteemi. Iirimaale me ju ei ütelnud, et me hakkame muutma nende kaheteist koma viie protsendilist äh, süsteemi. Need kokkulepped, mis me oleme sõlminud ja mis me sõlmime Otvatsa teabevahetuse kohta, äh, puudutavad neid riike, kes Euroopas ei ole aga Euroopa Liidu liikmesriigid ja te näete, et Šveitsis, Liechtensteinis, äh, Andorras, puudutab see siis äh, pangasaladust äh, või San Marinos ja Monacos. ja järgmisel nädalal võin ütelda, et pangasaladust enam Euroopas ei ole ja siinkohal pean silmas nii geograafilist kui poliitilist Euroopat, mis ulatub kaugemale Euroopa Liidust. kolmandaks, Äh, mõistan teie äh, soove seoses parlamendi rolliga, aga siin on teatud lepingud, millest me peame kinni pidama. ja teie viimane punkt, see on tõesti minu jaoks väga oluline, maksude harmoneerimine on küsimus, mida juba CCCTB direktiivis käsitletakse, nõukogus veel kokkulepet ei ole, see aasta käivitame selle uuesti, see võimaldab liikmesriikides ettevõtete maksubaasi harmoneerida. ma pean ütlema, et CCCTB on väga tõhus võitlemaks maksudest kõrvalehoidmise vastu ning aitamaks kaasa ühisturu toimimisele me muidugi peame kinni liikmesriikide õigusest ise määrata maksumäära, osad soovivad harmoneerida, teised aga leiavad, et siit sellest joonest küll üle ei tohiks astuda. nii see on ja seda, sellega me peame arvestama. aga igal juhul tavaline ettevõtete maksumäär ei ole selleks, mis peaks viima äh, tasu, kulud, vabandust, tulude üleviimisele mõnda teise liikmesriiki, selleks on pigem siis äh, maksualased eelotsused. harmoneerimine pea, CCTV-ga on meil plaanis äh, sellele lõpp teha, me tahame olla äh, tõhusad äh, ja siin tulebki jälle mängusse väikeste sammude strateegia. aga kindlasti avaneb meil võimalus veel neid küsimusi arutada, tulen veel enne aasta lõppu siiasamasse tagasi uue CCTV projektiga, mis loodetavasti leiab ka realiseerimist väga hea, aitäh, härra volinik ja tänan ka kõiki kolleege, kes osalesid täna väga rikkalikul arutelul. on igati hea näha, et me kõik suutsime tihedat koostööd teha, liikuda ühes suunas ning kaasa aidata sellele, et hoitakse endiselt poliitilist survet otsustajatel, nii et me jõuaksime tegeliku kultuuri muutuseni, ehk siis Äh, maksuküsimustes on siiani olnud äh, olukord, äh, mis on olnud hägune, läbipaistmatu ja nüüd me liigume siis seadusliku läbipaistva tuleviku suunas me teame, et meil on äh, nüüd tulemas pangasaladuse kadumine, kohtu eelotsu- äh,, maksuküsimuste eelotsuste küsimus leidis lahendamise ning meil vaja veel kokkulepet leida ka OECD ettepanekute osas ning ettevõtete harmoneerimise küsimuses Euroopas. tänane kuulamine äh, maksude komisjonis äh,, sellele järgneb Verstageri äh, kuulamine, volinik Illi kuulamine, osad äh, kuulamised on juba aset leidnud ning äh, esmaspäeval, kahekümne teisel kaheksateist kolmkümmend toimub koordinaatorite koosolek komisjonis ja meie äh, komisjoni täiskoosolek, avatud koosolek toimub kahekümne üheksandal äh, esmaspäeval ja siis siin, äh, seal on kohal ka Hollandi eesistuja, kes loodetavasti kinnitab üle juba täna mainitud kavad. Äh, teie ütlesite, esimees et eh, veel kord kolleegidele eh, suur tänu selle suurepärase debati eest, mis näitab, et eh, koordineerimine parlamendi ja komisjoni vahel aitab neil ettepanekutel reaalselt jõustuda, sest me oleme seda võlgu Euroopa kodanike jaoks. niisiis veel kord suur tänu teile, härra volinik ja kõikidele, kes tulid esimees tänab kõiki, ka äh, tõlke ja sellega on meie koosolek lõppenud.